tere päevast, daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele. ja kuulutan kahekümne neljandal mail kaks tuhat kaksteist katkestatud äh, Euroopa Parlamendi täiskogu istungi taas avatuks ja protokoll ja